tuhat seitseteist ja teen ettepaneku, et me kõik anname sellele oma heakskiidu, kas kellelgi on vastuväiteid, kommentaare, kui ei, siis on see kinnitatud. olen saanud sotsiaaldemokraatide NL fraktsiooni